kõigile. pärast arutelu jätkame istungiga, kõigepealt mul on üks teadaanne. pärast konsultatsioone fraktsioonidega teeksin kojale järgmise ettepaneku järgmise äh, hom-, homse päevakorra muutmise kohta. arutelu suulise küsimuse kohta, mis puudutab vabakaubanduslepingute alustamist Austraalia ja Uus-Meremaaga. see arutelu peaks tipnema resolutsiooniga mille üle hääletatakse veebruari esimesel osaistungjärgul, kas keegi on selle vastu? härra Helmut Scholz, palun. suur tänu, president. meie oleme sellele vastu, et veebruari esimesel osaistungjärgul hääletatakse ning härrade Van Lang-, Langeni ja härra Kasparidega kokku leppinuna hääletama äh, teisel osaistungjärgul, sest vastutavas komisjonis hääletame me alles järgmisel nädalal. olgu, teil oli hea argument, hääletame selle üle, et see tuleks edasi lükata teisele osaistungjärgule veebruaris. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletus, väga lühike hääletus on meil kõigepealt härra Moroesi raport mis puudutab automatiseeritud andmevahetust äh, Lätis. see on üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud.